nüüd me oleme lõpetanud oma tänased üheminutilised kõned, täname härra volinikku, kes jäi meie juurde kogu si-, kogu sessiooni välteks ning homme tuleme taas kokku kell üheksa, homne päevakord on Euroopa koduleheküljel väljas, tänaseks on täiskogu istung lõppenud, soovime teile kena õhtut ja täname ka tõlke.